tere hommikust, kolleegid! me alustame oma täna hommikust koosolekut. päevakorra järgi on meil ette nähtud hääletus Euroopa Liidu üldeelarve osas aastaks kaks tuhat kaks tuhat kakskümmend ja meil on proua Haani raport me hääletame kõigepealt eelarve muudatusettepanekute osas ja siis nende muudatusettepanekute osas, mis puudutavad arvamust. aga hea meelega annan sõna proua Haanile sissejuhatuseks. suur aitäh, juhataja. ma tahaksin teid kõigepealt tänada, et te minule kui uuele saadikule andsite suurepärase võimaluse töötada selle teemaga ja kogeda seda protsessi esmaallikast. tahaksin tänada sekretäriaati, kes mind toetas selle töö jooksul ja samuti tahaksin tänada kolleege, et see töö sujus nii ladusalt suvevaheajal teised fraktsioonid on laiapõhjaliselt minu ettepanekuid toetanud, meil on väga head kompromissettepanekud ja arvamus ja meil on äh, siis ka äh, ühine resolutsioon parlamendi muudatusettepanekute osas, aitäh. aitäh. niisiis alustame nüüd hääletusega, mis puudutab eelarve muudatusettepanekuid ma oletan, et te kõik olete saanud hääletusnimekirja ja me hääletame siis käe tõstmisega kui midagi ei ole päris selge, siis kasutame hääletuskaarte. niisiis, kõigepealt äh, hääletame kuus, kaks, kuus, neli Grappini ja Haana. Äh, kes on poolt? vastu jah, erapooletud vastu võetud suure häälteenamusega. jah, tegemist oli plokis hääletamisega, me hääletasime kõiki neid muudatusettepanekuid, mis siin hääletusnimekirja teises tulbas on. nii et, et nüüd saame kohe minna siis hääletusnimekirja teise lehekülje juurde muudatusettepanek kuus, kolm, viis, viis. kõigepealt hääletame märkusi ja siis arve. kes on märkuste poolt? kes on vastu? hästi, kontrollime, me peame elektrooniliselt üle kontrollima. niisiis, nüüd hääletame märkuste üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd hääletame arve, teeme seda samuti elektrooniliselt. niisiis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on samuti tagasi lükatud ja seega jõuame muudatus ju kuuskümmend kolm viis kaks juurde hääle hääletame käe tõstmisega, kes on poolt. kes on vastu? enamus ilmselt. nii et, et ka see muudatusettepanek ei ole läbi läinud. kuus, kolm, viis, neli on järgmine. hääletame kõigepealt märkusi, kes on poolt. kes on vastu kes on erapooletu? see on vastu võetud, muudatusettepanek on vastu võetud, nüüd hääletame arve, kes on poolt? vastu? kas on ka erapooletuid? niisiis, ka see muudatusettepanek on vastu võetud, kuus, kolm, seitse, kaks, märkused kõigepealt, kes on poolt? vastu kas on ka erapooletuid? vastu võetud ja nüüd hääletame arve, kes on poolt, vastu, kas on ka erapooletuid? vastu võetud samuti. muudatus kuus, kolm, kuus, üks ja eh, Howardi ja Haani muudatusettepanekud on identsed, seega hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kolm, viiskümmend, märkused kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd hääletame arve, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. kuus, kolm, viis, kolm, märkused kõigepealt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja nüüd arvud, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kuuskümmend kolm, viiskümmend üheksa, kõigepealt märkused, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. ja nüüd hääletame arve, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. ja ja tähendab kuus, kolm kuus langeb seega ära, seda me enam ei hääleta. suur aitäh, sellega oleme lõpetanud. ja nüüd ähm, hääletame siis arvamuse eelnõu. Te näete, et on kolm või vabandust, neli kompromissmuudatusettepanekut, mis äh, ühendavad üsna paljusid meie muudatusettepanekuid. kõigepealt hääletame kompromissmuudatusettepanekut üks, kes on poolt vastu, erapooletud. nii et, et see kompromissmuudatusettepanek on vastu võetud ja nüüd hääletame kompromissmuudatusettepanekut kaks, sellepärast ük-, kaks ja viis langevad ära, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud kompromiss kaks on vastu võetud ja seitse, kaks ja üksteist langevad ära, nii nüüd kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seega kaksteist kuni neliteist langevad ära ja nüüd tuleb mõned muudatused eraldi hääletada, viisteist, kes on poolt, vastu me kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud palun hääletage. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt? vastu. kontrollime seda ka elektrooniliselt. hääletage, hääletus on alanud nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatus seitseteist, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud on vastu võetud kakskümmend neli, kahekümne vastu, nüüd muudatus kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatus üheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatus kakskümmend, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend seitse kuueteistkümne vastu, muudatus kakskümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm ja kakskümmend neli langevad ära, kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, täiesti selgelt, kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu? seda peaks elektrooniliselt kontrollima, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli kaheksateistkümne vastu. kakskümmend seitse langeb ära, sellepärast et kompromiss neli võeti vastu, kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime ka seda elektrooniliselt. ei ole vaja, selge oli tulemus. ei, ikkagi kontrollime elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, tulemus oli väga selge, kakskümmend kaheksa viieteistkümne vastu, vabandust. muudatus kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? selgelt tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus kogu arvamuse eelnõu üle muudetud kujul, kes on poolt? ei, seda tuleb teha elektrooniliselt, öeldakse juhatajale, jah. niisiis, hääletus on elektrooniline ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ei, veel ei ole lõppenud, nüüd on lõppenud. vastu võetud üsna suure häälte enamusega. aitäh Yes, congratulations. ja õnnitlused ka raportöörile proua Haanile ja suur aitäh kõigile selle suure töö eest, mida te olite, olete teinud ja aitäh ka sekretäriaadile. Yes, this concludes our meeting. sellega oleme tänase koostumise lõpetanud ja tahaksin teile teatada, et meie järgmine koosolek toimub kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal septembril ja teile saadetakse sobiva, vastavalt siis ka päevakord.